valitsuse liikmeks, teeme seda kolleeg Kadri Kaalosega. ja nüüd vastavalt kodukorra artikli neli vabastatakse ta saadiku kohustusest alates kahekümne seitsmendast jaanuarist. selle istungi protokoll